Mes chers collègues, Monsieur le Président. kallid kolleegid, lugupeetud volinik. paluksin, et võtaksite vaikselt oma kohad sisse. Lähme nüüd järgmise faasi juurde, enne oli tegemist üldise sissejuhatava osaga sissejuhatuse tegid volinikud härra Rehn ja härra Andor. ja nüüd äh, võtame järjest äh, läbi kolm teemat, esiteks äh, täna hommikul räägime eelarvest, Euroopa Liidu eelarvest ja selle seostest Euroopa liikmesriikide eelarvetega ja täna pärastlõunal räägime majanduspoliitika koordineerimisega liikmesriigis, riikides, seda siis pärastlõuna esimeses osas ja teises osas tööhõivepoliitikast. ma tahaksin tervitada siin ka äh, Küprose esindajat härra Lynch, kes võtab sõna, härra Lynchi, kes võtab sõna pärast äh, härra volinikku kõigepealt saab sõna härra Levandovski, kes on siis äh, eelarvevolinik ja kes tutvustab komisjonipoolseid ettepanekuid Euroopa eelarveraamistiku osas järgmisteks aastateks. ja tuletan meelde, et me jätkame samamoodi, ehk siis need teist, kes soovivad sõna, peavad täitma ära Äh, oranži paberilehe, mis äh, on teile kõigile laiali saadetud. tundub, et nüüd see paber on hoopiski valget värvi, ühesõnaga värv muutub äh, nii, kuidas päike taevas liigub. nii et sinna peate siis kirja panema selle riigi parlamendi, kust te tulete ja avaldama sõnavõtusoovi. see võimaldab meil anda sõna tasakaalustatult nii et jagame siis sõna aega võrdselt erinevate parlamentide, riikide ja fraktsioonide vahel. sissejuhatuseks paar sõna. ma tahaksin rääkida sellest, milline on meie tänase nii-öelda ümarlaua peamine problemaatika. me räägime liikmesriikide eelarvete ning Euroopa Liidu eelarve vahelistest seostest tegemist on teemaga, mis on eriti tähtis just praegusel hetkel. seda kahel põhjusel. esiteks, kõikide liikmesriikide eelarved järgivad kärpepoliitikat ning äh, tasakaalu taastamist ja see töö on mõnedes riikides lausa pretsedenditu. kahekümnes riigis kahekümne seitsmest on juba liigse äh, defitsiidi menetlus käimas kakskümmend viis riiki kahekümne seitsmest kirjutasid alla ka eelarve konsolideerimislepingule, mis jõustus jaanuari alguses. ja just praegu käib, käivad ka läbirääkimised Euroopa Liidu eelarveraamistiku osas järgmiseks seitsmeks aastaks ja järgmiste nädalate jooksul jätkub see töö, tuginedes siis Euroopa Komisjoni poolsetel ettepanekutel. Euroopa Liidu eelarve on põhimõtteliselt Euroopa Liidu kahekümne kaheksas eelarve või siis kahekümne üheksas, kui Horvaatia on juba liitunud. kaheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu eelarvevahenditest tulevad äh, liikmesriikidest ehk siis liikmesriikide eelarvetest. kuid samal ajal üheksakümmend neli protsenti kulutustest tegelikult lähevad uuesti liikmesriikidesse ja seega jällegi kergendavad liikmesriikide eelarvet, näiteks mis puudutab koostööd kolmandate riikidega nii et Euroopa Liidu eelarve on ühelt poolt tõesti äh, eelarve, nagu lisaeelarve äh, liikmesriikidele, seda nii äh, sissetulekute kui ka kulutuste osas. nüüd majanduskriis, mis kestab juba viimased kolm aastat, on olnud, on avanud meie silmad nii mõneski valdkonnas me nägime, et äh, liikmesriikide vaheline seotus on hoopis suurem, kui me ette kujutasime. meie kallis Iirimaa tegelikult öö, äh, äh, kujutab vaid ühe protsendi Euroopa Liidu elanikkonnast. Kreeka, Kreeka SKT moodustab vaid kaks protsenti Euroopa Liidu SKT-st, kuid ometigi nende kahe partneri olukord on olnud meie peamiseks teemaks juba kuid ja ma avaldaksin siin au Iirimaale ja Kreekale, kes on teinud uskumatuid jõupingutusi selleks, et raskustega hakkama saada. Saksamaa otsustas kaks aastat tagasi äkki teha lõpu tuumaenergeetikale ja selle tagajärgi oli tunda kõikides teistes liikmesriikides, näiteks energia hinna osas ning energia tootmise osas laiemalt. enne jaanuari lõppu leiavad aset valimised Itaalias. ma toon siin välja meelega täiesti erinevad näited. nüüd see programm, mida rakendab ellu Itaalia valitsus, mis äh, valitakse kodanike poolt, tegelikult kaasab kõiki teisi poliitilisi partnereid Itaalias ja ka Euroopas, nii et me näeme, et tõesti, me oleme omavahel väga tihedalt seotud, kõik, mis ühes riigis toimub, mõjutab positiivselt või negatiivselt ka teisi liikmesriike kriis on meile näidanud ka seda, et kui meil ei ole tõelisi solidaarsusel tuginevaid äh, instrumente, siis ei saa me selle olukorraga ka hakkama, jah, meil on küll teatud mehhanismid olemas, mis justkui tugineks sellel samal solidaarsusel, aga kui me võrdleme seda näiteks hingamisaparaadiga meditsiinis, siis tegelikult need praegused vahendid ei ravi meid, vaid lihtsalt hoiavad meid elus, me vaatame näiteks seda, mis olukord on äh, Lätis või mida on öelnud Läti, Küpros, Portugal ja teised, nemad just nimelt oma seisukohtades rõhutasid seda, et on vaja loomulikult eelarvedistsipliini, kuid teiselt poolt ka äh, solidaarsusel põhinevaid instrumente ja et samas tuleb investeerida ka äh, tulevikku, tuleb neid investeeringuid rahastada, mis tagavad konkurentsivõime ja majanduskasvu äh, tulevikus, sest et ilma majanduskasvuta ei lahenda me ei defitsiidi ega töötuse probleemi ega ka kriisiprobleemi laiemalt. nüüd meil on kakskümmend kaheksa erinevat eelarvepoliitikat. ühelt poolt on vaja halduskulusid vähendada, ebavajalikke halduskulusid, ja teiselt poolt tuleb ikkagi tagada investeeringud, mis toovad meile kasu tulevikus ja sellest kõigest lähtuvalt äh, kerkivad meie ette äh, ühised küsimused selle kohta, mida me Euroopa Liidu eelarvelt äh, eeldame, mida me soovime kulutuste osas. kuidas saaksid Euroopa Liidu poolt tehtud kulutused paremini täiendada meie riiklikke eelarveid või siis vähendada survet neile? nüüd loomulikult on vajalik ka kriitiline mass kulutusi selleks, et me saavutaksime selle Euroopa Liidu lisandväärtuse, nagu äh, täna hommikul siin ka juba öeldi. nüüd, kas on äh, normaalne, et Euroopa Liidu eelarves antakse viis korda rohkem vahendeid põllumajandusele kui näiteks arendus- ja teadustegevusele? täna esitati küsimusi ka öö, subsidiaarsuspõhimõtte kohta. regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika osas, kas oleme kindlad, et subsidiaarsuspõhimõtet tegelikult ka järgitakse? Prantsusmaal Aquitaanias tegelikult on iga aasta tuhat projekti, mis saavad Euroopa Regionaalarengu Fondist Äh, vahendeid, nii et ka see siis järgib subsidiaarsuspõhimõtet. nüüd, kuna meie riiklikud eelarved on äh, tohutu surve all hetkel, siis kas ei oleks sobiv hetk selleks, et väljuda sellisest süsteemist, kus Euroopa Liidu eelarvet rahastatakse liikmesriikide eelarvetest, nii et kas ei ole siis saabunud hetk selleks, et pöörduda tagasi selle juurde, mis oligi ju Euroopa Liidu algpõhimõtteks ja mis on lepingutes, aluslepingutes endiselt sees, nimelt Euroopa Liidu kulutusi tuleb rahastada Euroopa Liidu enda omavahenditest. ja ka selles osas täna hommikul mõned teist juba oma arvamust avaldasid. nüüd praegune Äh, süsteem, mille kohaselt liikmesriigide eelarvetest äh, rahastatakse Euroopa Liidu eelarvet, äh, ei saa enam kestma jääda, see on ka väga ebaõiglane, siin on kohal umbes kuus-seitse riiki, kes on priviligeeritud olukorras ja nad maksavad vähem, kui nad tegelikult peaksid maksma Euroopa Liidu eelarvesse, kui arvestada nende riigi SKT-d ja samal ajal on ka riike, kes äh, on, kes saavad kahju sellest süsteemist. kui kogunevad rahandusministrid või ülemkogu, siis äh, ma loodan, et rahvusparlamentide esindajad, eriti just asjasse puutuvatest riikidest, ka äh, avalikult seda, sellest probleemist räägivad, nii et võimalus seda teha on ka täna ja lõpetuseks. Äh, täna hommikul võttis sõna ka Prantsuse senati esindaja härra Marigny ja ta esitas küsimuse selle kohta, et kas ei peaks eristama siin Eurotsooni spetsiifilisi probleeme ja äh, nende riikide probleeme, kes on Eurotsoonis ning teiselt poolt ja see on kindlasti küsimus, mille juurde meil on võimalik pärastlõunal tagasi pöörduda, aga igal juhul tuleb seda siis äh, silmas pidada. nii et äh, sellised sissejuhatavad äh, sõnad minu poolt ja tahaksin anda sõna kohe meie volinikule, et ta tutvustaks suurtes joontes seda, millised ettepanekud on Euroopa Komisjon teinud järgmise seitsme aasta Euroopa Liidu eelarve tarvis. Good morning, rainy morning, but that is what you can expect. tere hommikut, ja vabandust, et äh, selline kehv ilm on siin, kuid seda võib loomulikult ainult oodata Brüsselis ja peale selle leiab Brüsselis tihti ka streike aset, täna mitte. ja mina leian, et selle kohtumise aeg on tõesti väga õige, sellepärast et äh, me teame, et mõne nädala pärast äh, Euroopa liikmesriikide juhid hakkavad rääkima eelarve küsimustest ja seetõttu on väga hea aeg, et kahekümne seitsmest liikmesriigist valitud ähm, esindajad ähm, on kaasatud nendesse aruteludesse täna ja loomulikult ka Horvaatia esindajad. nii nagu Olli Rehn ja, ja ähm, härra Lamassuur juba mainisid, siis äh, tõepoolest praegu on keskkond Euroopa Liidus muutumas riiklike eelarvete konsolideerimine on kõige olulisemaks äh, teemaks ja, ja see, mis äh, leidis aset äh, aastal kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat üksteist, siis see ei ole ainsaks mõõtmeks enam, me vaatame, kuidas majandust tasakaalustada Euroopa Liidus ja seetõttu ongi oluline Euroopa Liidu eelarve arutelud ja samuti ka majanduspoolaasta arutelud. ja mul praegu on Euroopa Liidul vahendeid, äh, mitte hiljem, kui äh, äh, lepingud muutuvad, kui lepingud muudavad olukorda ja seetõttu praegu on meil õige hetk selleks, et majanduskriisi, kriisist välja tulla ja see on seotud ka Euroopa Liidu eelarvega, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve mõjutab ka liikmesriikide eelarvet ja seetõttu võib see olla ka osaks äh, probleemist, kuidas kuidas ähm, pikaajaliste investeeringutega samuti parandada tööhõive olukorda ja konkurentsivõime olukorda. Euroopa Liidu eelarvel on oma lisandväärtus olemas. ja äh, te peaksite teadma, et terves maailmas on äh, see ainus sarnane eelarve ja me ei saa minna oma liikmesriikide eelarvete kallale või pangale, pangast laenuksid, et me peame kulutama ära kõik selle, mis me oleme saanud liikmesriikidelt. aga nüüd tuleviku kohta. meil on selged äh, ettepanekud ettepanekut, äh, mis on kooskõlas ka konkurentsivõime, äh, majanduskasvu ja tööhõive poliitika eesmärkidega ja ja riiklikes eelarvetes on väga keeruline investeeringuteks äh, rahasid leida ja Rootsi on vist ainukene, kes siin sellist fiskaalstiimulit on leidnud, kuid, kuid paraku investeeringud on just see, mis satub kärpepoliitika ajastutel esimeseks ohvriks. ja seetõttu üheks kõige olulisemaks osaks meie ettepanekutes on niinimetatud Horisont kaks tuhat kakskümmend. siin on tegu siis uue põlvkonna teadus- ja arendusuuringutega ja esimest korda Euroopa Liit äh, on teinud, äh, on viinud kokku teadusuuringud ja innovatsiooni, sellepärast et minu, meie meelest siinkohal on seni olnud veel lünk, sellepärast et see, need rahad, mida teaduse arengutesse investeeriti, see ei olnud ilmtingimata seotud just kommertsinnovatsiooniga. Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend, meie esialgne Ähm, ettepanek lähtub viiekümne viiest miljardist ja see, äh, nüüdseks see summa on kaheksakümmend miljardit. nii et see oli kahe tuhande üheteistkümnenda es-, äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esialgne äh, ettepanek ja see oli seotud siis ka seitsmenda raamprogrammiga, me oleme saanud seni üheksakümmend viis taotlust Äh, teadus-arendustegevuse äh, ja äh, projektide jaoks neljasajalt teadusasutuselt ja teadlaselt ja kuussada ähm, granti on jagatud umbes sajale taotluse esindajale teadusringkondades tervest ähm, Euroopast, nii et see näitab ka, kuidas on toimunud arengud äh, teadusgrantidega. me teame, et eelarve, riiklikest eelarvetest on selliste äh, grantide jaoks väga keeruline raha leida. ja nüüd me teeme uue ettepaneku, mida iseloomustab ka teadusarenduse ja innovatsiooni eh, tihedam seos ja see, see ettepanek ongi siis kokku võetud eh, horisondis kaks tuhat kakskümmend. samuti on meil COSMO eh, programm, see, siin oli esialgu ette nähtud kaks koma viis miljardit eurot, kuid see arvatavasti suureneb. ja üks koma neli miljardit on ette nähtud siis äh, finantsvõimenduse jaoks ja ka, ja ka ähm, ettevõtluskapitali jaoks. ja ka siin on seni olnud suuri äh, puudujääke, see eelkõige on, äh, peegeldub just VKE-de olukorras nüüd uue põlvkonna programmid, mis on seotud noorte haridusega ja liikuvusega, see on kindlasti üheks kõige olulisemaks probleemiks kindlasti ka Laslo Andor rääkis sellest, kui oluline on anda tagasi tulevik meie, meie noorele põlvkonnale. ja aastal kaks tuhat kaksteist lõpus me nägime, et Erasmuse programmis äh, oli tekkinud äh, vahendites suuri puudujääke, kuid äh, me räägime kogu aeg ka elukestvast õppest ja mis puudutab äh, nüüd tööhõivet ja äh, tööhõive numbreid, äh, siis näiteks Hispaanias ja teistes riikides on tööpuuduse number vägagi suur ja, ja me leiame, et mobiilsuse kaudu me saaksime ka ähm, parandada tööhõive olukorda noorte seas ja samuti ka noorte liikuvust. nüüd me peame ka vaatama, kuidas Äh, kuidas me peaksime mobiliseerima neid vahendeid äh, praeguste kasinate äh, vahendite puhul, meil on ka Connecting Europe fond, see on siis seotud erinevate transpordivõrkudega ja see on seotud ka turvavõrkudega, nii et meil on vaja ka selliseid ühenduslülisid, mis mis seondavad siis eh, piiriüleseid eh, projekte. ja meie eesmärgiks on ka nende pikaajaliste eh, investeeringuprojektide tugevdamine eelarvepanuste kaudu ja siia on kaasatud ka Euroopa Investeeringute Pank. ja me praegu vaatame, kuidas äh, need projektid töötavad just äh, pilootprojektide näol ja see puudutab siis taristutesse suunatud äh, investeeringuid. ja on olemas siis nii-öelda finantsvõimendusega eelarveread, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja ka ma-, piirkondliku arenguga ja need programmid on olulised just tööhõive ja konkurentsivõime suurendamiseks ning siin on olulised ka partnerluslepingud liikmesriikide vahel, me, me teame, et ähm, makromajanduslik ähm, tingimuslikkus praegu ei ole väga populaarne Euroopa Liidus, aga kui me vaatame kui me aga vaatame ka, millised on sellised väga täpsed konkreetsed eesmärgid mõningate piirkondade jaoks, siis, siis me ka äh, näeme, kui palju Euroopa Liit peaks rohkem investeerima tööhõivesse, konkurentsivõimelisse innovatsiooni, kuid siin me peamegi Euroopa Liidu eelarves vaatama, kuidas äh, maaelu arengu äh, ja teiste fondide äh, rahadest ähm, invest-, investeeringuid suunata ka pikaajalistesse ähm, programmidesse. meil äh, on toimunud ka mitu kohtumist, esimene kohtumine novembris ei olnud küll väga edukas, kuid ähm, äh, äh, Te ka kindlasti teate, millised on liikmesriikide need punased piirid, teate seda kindlasti ka meist paremini ja oluline on, et, et teisest kaheksanda veebruari kohtuval kohtumisel kõik võimalused ära äh, kasutatakse ja mis puudutab seda niinimetatud äh, landing zone'i maandumisala äh, eelarves, siis me peaksimegi vaatama, milline on olukord praegu, juba Herman Van Rompuy eelmine ettepanek, see oli kakskümmend miljardit vähem ja me peame vaatama ka, millised on vahendid ette nähtud aastat kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, me peame ka vaatama, millised on Euroopa Parlamendi tehtud ettepanekud. ja mul on siin ära toodud ka äh, mõningad ettepanekud siin erinevatelt äh, liikmesriikide parlamentidelt Raimer Pööge peaks siin olema äh, meiega kristlike demokraatlik, kristlike demokraatide poolt, Helga Trüppel sotsiaaldemokraatide äh, poolt äh, Saksamaa parlamendis, nii et tõesti kõige helgemad pead meie rahvusparlamentidest eelarve küsimustes on siia kõik koondatud, kuid mis puudutab nüüd Euroopa Liidu eelarve kõige olulisemaid eeliseid, siis see on seotud just pikaajaliste investeeringutega ja me peame ka suutma neid äh, investeeringuid äh, ette ennustada, see, see, selliselt äh, ka mitmeaastased programmid toimivad ja töötavad. me peame arvestama ka erinevate tingimustega, mis liidus valitsevad, kuid paraku pigem üritati riikide ümbrikke toetada ja mitte niivõrd Euroopa Liidu kulutusi ja me näeme, et liikmesriikides on äh, just selline konservatiivne lähenemisviis ähm, kaitsta eelkõige just põllumajanduse arengusse äh, suunatud vahendeid äh, mahtu. ja minu naaber kindlasti soovib selles, sellest veel paar sõna rääkida, et kui oluline on see küsimus Iirimaa jaoks, aga läbirääkimiste käigus me ei tohi unustada, et ähm, parlamentide jaoks on oluline ka ähm, see uus äh, finantsregulatsioon, kuida-, kuidas neid nii-öelda mängureegleid äh, lihtsustada. lihtsustamine peaks äh, samuti olema osa eesmärkidest ja see peaks olema üheks meie prioriteediks tulevasel perioodil ja me peame ka vaatama, me peaksime kaitsma ka neid innovatiivseid äh, rahastusvahendeid, sellepärast et me peame rohkemat Euroopat äh, rahastama tulevikus, kaasa arvatud ka äh, Horvaatiat, kellest saab kahekümne kaheksas liikmesriik. ja, ja nüüd suurema Euroopa jaoks on meil vähem raha ja meil on vaja ka finantsvõimendust oma ähm, rahastusvahenditele ja ma ootan ka huviga neid arutelusid. suur tänu teile veel selle võimaluse eest, et äh, sain kõneleda meie kodanike poolt valitud liikmete ees, aitäh! volinik, esimees, Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide liikmed, daamid ja härrad suur tänu võimaluse eest teie ees täna kõneleda ja tänan äh, volinikku tegema sissejuhatust teemadesse, millest ka mina hakkan rääkima. kolleegid, Iiri eesistumise ajal soovime me tagada stabiilsust, äh, majanduskasvu ja töökohti. selleks tuleb üles ehitada konkurentsivõimeline Euroopa majandus mis oleks äh, paindlik nii headel kui ka halbadel aegadel. meil on vaja sellist kliimat, kus liikmesriigid äh, toetavad teineteist äh, negatiivsete mõjude vastu ning kus liikmesriigid ei rivaalitse ja ei lähtu ainult enda huvidest. Euroopa on tugevam ühtsena ja praeguses karmis globaalses kliimas on ühtehoidmine veelgi tähtsam kui varem Euroopa Liidu mudel on äh, ühtsus mitmekesisuses, see on moto, millest me peame lähtuma, kui me soovime globaalsel tasandil konkurentsivõimeline olla. Euroopa poolaasta on olnud väga oluline areng tagamaks, et liikmesriigid äh, saavad äh, komisjonilt äh, suuniseid enne, kui riiklikud eelarvemenetlused algavad. pakutakse ka Euroopa Liidu poolset järelevalvet ja finantsintegratsiooni see äh, kaasab äh, rahvusparlamendid ja Euroopa parlamendid äh, sügavamasse integratsiooniprotsessi ja annab kogu protsessile ka suurema läbipaistvuse ja demokraatliku legitiimsuse. Iirimaa on arvamusel, et täiesti õigusega on Euroopa poolaasta selle aasta, vabandust, selle nädala teemade keskpunktis Euroopa poolaasta kontrollib liikmesriikide poliitikaid, jälgib äh, investeerimisprioriteete ja tagab, et otsused oleksid mõistlikud. poolaasta on võimalus tagamaks, et äh, teadus- ja arendustegevusse investeeritakse piisavalt. ja oluline on niimoodi äh, investeeringuid paika panna, et lähtutakse aktuaalsetest prioriteetideks, millest praegu on äh, innovatsioon. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks äh, on olukord äh, selline, et Hiina, Venemaa, Brasiilia, India esitavad meile järjest suurema väljakutse ja selles majanduskliimas on oluline teha koostööd, et äh, viia innovatsioon kõikidesse eelarvete osadesse. Iirimaa on arvamusel, et esialgne mitmeaastane eelarveettepanek äh, oli äh, tasakaalukas. meil tuleb leida tasakaal nende vahel, kes soovivad äh, rohkem äh, konsolideerida, nende vahel, kes soovivad rohkem väljaminekuid ühtekuuluvuse valdkonnas. kõik riigid äh, kannatavad globaalse majandus- ja finantskriisi all, aga praegu ei ole õige aeg õõnestada eelnevatel aastakümnetel tehtud head tööd tasakaal mitmeaastases finantsraamistikus pakub kindlat tulevikku meie kodanikele. Iirimaa on hästi kasutanud Euroopa Liidu rahastamist, et investeerida põhivaldkondadesse ja inimkapitali. me oleme viimastel aastakümnetel kujundanud niimoodi ümber oma majanduse, investeerides rohkem teadmistepõhistesse sektoritesse. see kõik kajastub ka Iirimaa prioriteetides me panustame jätkusuutlikku äh, majanduskasvu, investeerimisvõimekusse ja me soovime muuta põhi- ja majandusvaldkonnast sotsiaalseks kaasavamaks ja jätkusuutlikumaks. meil tuleb äh, hinnata Euroopa Liidu eelarve mõju, fondide mõju ja kindlasti äh, tuleb üle vaadata ÜPP-ga äh, seotu. kaheksakümmend kuus äh, protsenti raadest, mis Iirimaal sai, oli seotud ÜPP-ga, kuus protsenti tõukefondidega ja neli protsenti muude valdkondadega Iirimaa loomulikult peab läbirääkimistel äh, IMF-iga jääma neutraalseks, arvestades meie olukorda. poliitikutena vastutame me selle eest, et äh, me suudaksime riigid kriisist välja juhtida. ja ma väidan, et äh, kui me keskendume rohkem äh, teadus- ja arendustegevusele, innovatsioonile, siis me oleme õigel teel. Euroopa Innovatsiooninõukogu on näide Euroopa Liidu riikide võimekusest. seal äh, on pandud paika innovatsiooni indikaatorid äh, ja hinnangud kahekümne seitsme liikmesriigi kohta. Austraalia, Brasiilia, Hiina, India, Venemaa, Lõuna-Aafrika, Kanada, Jaapan ja USA on meie põhikonkurendid. innovatsiooni äh, võimekus äh, Lõuna-Koreas, Jaapanis, USA-s on äh, suurem kui meie liikmesriikide. Äh, globaalses mõttes me oleme maha jäänud. on äh, ülimalt oluline, et me pöörame tähelepanu sellele ja panustame rohkem innovatsioonile. tehnoloogilise arengu ja teadusuuringute programm panustab innovatsioonile, tehnoloogiale, insenerivaldkonnale, nagu mainis ka volinik. meil tuleb äh, hinnata programmide mõju äh, neutraalselt ekspertide poolt. Iirimaa on äh, olnud tugevalt seotud nende programmidega äh, kahe tuhande seitsmendast kuni äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani on äh, seitsmenda raamprogrammi raames äh, tulnud Iirimaalt palju taotlusi. edukus on olnud üle kahekümne kolme protsendi. Iirimaa on pidevalt äh, esinenud hästi väikeste ja keskmise suurusega projektide valdkonnas. seitsmes teadusuuringute äh, raamprogramm on tugevdanud Euroopa teadusuurimusvaldkonda ja on äh, toetanud äh, VKE-sid, mis moodustavad suure enamuse Euroopa majandusest ja töökohtade loomisest. aastaks kaks tuhat kakskümmend tahame me tõsta VKE-de osalemist viieteistkümnelt kahekümnele protsendile. Iirimaal on alates kahe tuhande seitsmendast aastast loodud niimoodi kolm äh, tuhat töökohta ja Iirimaa edu äh, protsent äh, kakskümmend kolm on ühe protsendi võrra suurem kui Euroopa Liidu keskmine kakskümmend kaks protsenti. peame stimuleerima majandust ja tutvustama osalemisvõimalusi selles programmis ja programmis Horisont kakskümmend kakskümmend äh, tuleb nendele aspektidele ka tähelepanu pöörata, selle eesmärgid on äh, toetada tööstuse arengut ja pakkuda rohkem grante. Horisont kaks tuhat kakskümmend põhineb kolmel sambal, suurepärased teadus ähm, saavutused, hea juhtimine ja ühiskonna nõudmised. tähtis on, et Euroopa Liidu algatustega võitleksime me üheskoos äh, tööpuuduse vastu, eriti noorte tööpuuduse vastu. Euroopa teadusprogrammidele äh, tuleb äh, toetus säilitada. Iirimaa eesistuja tunnustab Euroopa teadusruumi tähtsust ja kui äh, see algatus rakendub, siis see võib endaga kaasa tuua olulisi parendusi Euroopa teadusmaastikul ja vältida ka dubleerimist. tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele valdkonnale, mis on Iirimaa jaoks väga oluline seoses äh, innovatsiooniga, nimelt äh, patendid. ühise patendimääruse vastuvõtmine nõukogus äh, Küprose ja Iirimaa eesistumise ajal võimaldab liikmesriikidel äh, patendivaidlusi hakata lahendama ühises äh, patendikohtus, niimoodi on võimalik äh, kaitsta innovatsiooni ja rakendada patente üle kogu Euroopa Liidu. VKE-d saavad kasu vähematest kuludest ja selle määrusega saavad kasu ka leiutajad noorte, noorte tööpuudusest. osades liikmesriikides äh, on see üle neljakümne protsendi, paljudes liikmesriikides paarkümmend protsenti ja Iirimaa jaoks on selle vastu võitlemine prioriteet. me peame julgustama noori inimesi kasutama töökurul, tööturul ära kõiki oma oskusi. me elame praegu väga väljakutseid täis ajal. peame usaldama noori, andma neile võimaluse innovatsiooniks ja Euroopa Liidu edasiviimiseks. liikmesriikides, kus investeeritakse tugevalt äh, arendustegevusse, on äh, teistest ees ja me peame tagama, et äh, Euroopa Liit priori-, prioritiseeriks neid valdkondi ka Euroopa poolaasta kaudu ja kui me suudame seda teha, siis me jääme selles praeguses äh, tormis äh, ellu ja oleme eeskujuks Euroopa Liiduna ka globaalsel areenil. veebruari lõpus äh, korraldab Iirimaa kahekümne seitsme liikmesriigi äh, sotsiaal- ja tööhõive küsimuste alase tippkohtumise. me räägime seal äh, tööpuuduse vastasest võitlusest, äh, Euroopa VKE-dest, Horisont kahekümne, kaks tuhat kahekümnest ja noorte tööpuudusest. Iirimaa parlament pöörab ääretult suurt tähelepanu äh, teadusuurimusele ja arendustegevusele, innovatsioonile, et lahendada olemasolevaid probleeme, sellest me räägime siis ka oma Euroopa partneritega. ei ole keeruline sellest kriisist äh, välja tulla, aga Iirimaa kogemused näitavad, et kõik sõltub otsustavast tegutsemisest Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel me oleme olnud Euroopa Liidu liikmed nüüd juba uhkelt nelikümmend aastat ja me loodame olla liikmed veel vähemalt nelikümmend aastat, tagades koos stabiilsed, rahumeelsed ja varakat tulevikku nii iirlastele kui ka teistele Euroopa Liidu kodanikele, aitäh! suur tänu teile selle väga tähtsa sõnumi eest siit Iiri eesistujalt. nüüd annaksin sõna meie Euroopa Parlamendi äh, Taani liberaalist raportöörile Anne Jensenile ja siis ma paluksin järgnevatel sõnavõtjatel, kes, keda on väga arvukalt, võtta oma sõnavõtt võimalikult kokku, selleks et võimalikult paljud saaksid sõna ja me ei jääks ajakavast palju maha. Uh, aitäh, esimees, ja tänaksin ka võimaluse e-, eest selgitada arutada olukorda, milline on eelarve seis aastaks kaks tuhat neliteist ja milline see on ka Euroopa eh, poolaasta kontekstis. muidugi meil ei ole veel mitmeaastast raamistikku, me ei tea, kuidas õiguslik baas saab välja nähe, nägema, nii et äh, me oleme praegu nagu kinni selles olukorras, aga mitmed asjad selguvad järgmisel nädalal. nagu härra Levanovskigi nimetas, äh, siis äh, praegu on olukord selline, et Euroopa Liidu eelarve võiks saada külmutatud kahe tuhande kaheksanda aasta tasemele kuni veel äh, mitmeks aastaks, mis oleks viis protsenti alla selle, mis äh, ta varasemalt on olnud ja mis puudutab näiteks põllumajandusliike kulutusi, see on see teema, mille osas mina tahaksin ka paar sõna hiljem öelda, siis äh, neid kulutusi vähendatakse ühtekuuluvuse osas ja äh, äh, ka teadusuuringute, transpordi ja infrastruktuuri kuulutusi vähendataks, kuigi me ootame praegu komisjoni ettepanekuid, mis siis peaks saama toetuse ka Euroopa Parlamendis. me peame aga ütlema, et parlamendi hirm on see, et äh, me võime saada eelarve, mis ei ole piisavalt ambitsioonikas oma hulga või koguse osas, vaid see võib olla ka selline eelarve, mis ei ole piisavalt paindlik. et ei saagi oma prioriteete muuta enne kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja mis puudutab mitme aastat raamistikku ja Tony Blairi ähm, algatust, Äh, siis ähm, äh, meenutagem seda, et ainult pool aastat läks aega, siis venelased keerasid kinni gaasikraanid äh, kinni Bulgaariasse ja energiapoliitika jaoks lihtsalt ei olnud raha. nii et õnneks oli tookord küll olemas väikese ülejääk põllumajanduseelarves, aga samasugust paindlikkust võime me vajada ka tulevastel perioodidel enne kahe tuhande kahekümnendat aastat. me võime olla küllaltki kindlad, et sellised ootamatud olukorrad võivad eh, tekkida. ja seepärast peaksime me Euroopa Liidus koos eh, rahvusriikide eh, esindajatega arutama Euroopa Liidu eelarve küsimusi. see on suhteliselt väike, aga see on investeeringu eelarve ja sellepärast on äärmiselt tähtis see, et me peaksime meeles, et Euroopa Liidus on selliseid riike, kus eh, investeeringud eh, säilitavad seitsmekümneprotsendilise osakaalu oma eh, investeeringutest, nii et mõnede liikmesriikide jaoks on tähtis, et me koos tegutseksime äh, teadusuuringute investeeringute alal ja ma panin äh, täpselt tähele, mida Iiri äh, eesistuja riigi esindaja ütles, et just väikeste riikide jaoks on tähtis see, et me tegutseksime koos. me räägime siin Euroopa Parlamendis väga palju lisandväärtusest Euroopa poolt, aga on mõningaid asju, mida me ei saa ainult üksinda teha ja sellepärast peaksime oma tähelepanu keskendama just sellele, et me arvestaksime ka liikmesriikide pingitusi. samuti võib olla selliseid valdkondi, kus Euroopa Liidu eelarve võib liikmesriikides toetada fiskaal- regionaalset äh, konsolideerimist. minu koduriigis Taanis oleme me näiteks äh, tõmmanud kokku välisteenistuse kulusid ja see on äh, lihtsalt näide sellest, kuidas koos tegutsedes on võimalik ka kokku raha hoida, sellepärast et Euroopa Liidul on olemas oma välisteenistus, ehk siis odavam on teha asju koos ja need ongi sellised asjad, mida me peaksime siin arutama, kus on need valdkonnad, kus eh, meie liikmesriikide eelarveid oleks võimalik eh, kokku hoida seeläbi, et me tegutseme Euroopa Liidu tasandil koos. ja me ei peaks Euroopa Liidu eelarvet ainult vaatama siis eelarvena, mis tähendab kulusid see tähendab, äh, võib tähendada ka seda, et liikmesriikides tähendab see eelarve kokkuhoidu. järgmiste aastate eelarves peab olema piisavalt eraldatud raha ka majanduskasvule. Äh, väga oluliseks küsimuseks on noorte tööpuudus, sellele tuleb eraldada raha ning eraldada raha ka programmidele äh, mis võimaldaksid noortel inimestel siseneda tööturule. meil on olemas äh, selliseid liikmesriike, kus demograafiline areng on tähendanud seda, äh, et tööjõudu ei ole lähiaastatel piisavalt ning äh, samas on inime-, noori inimesi, kes ei ole tööturule jõudnud, selline olukord ei ole jätkusuutlik ja Euroopa Parlamendi poolt tahaksin veel viimase äh, asjana öelda seda, kuna meil on täna liikmesriikide parlamentide esindajad siin, kui teie mm, rahandusministrid ei taha maksta neid äh, summasid, mida nad on lubanud maksta, siis äh, on tegemist probleemiga, mis on järjest suurem kõigis liikmesriikides äh, ja eh, siis omakorda tähendab seda, et struktuurifondidest nad ei saa eh, oma toetusrahasid kätte õigeaegselt. me parlamendi poolt kavatseme väga kindlalt kaitsta seda eelarve osa, mis on tõeliselt ühine eelarve, aga mis puudutab eh, liikmesriikide siis toetusi äh, Euroopa Liidu poolt, aga nemad omakorda ei ole oma osa ära maksnud, siis on tekkinud probleemid, kui Hispaania või siis äh, Iirimaa ei ole oma osa märks-, maksnud, siis äh, tuleb ju sellised küsimused lahendada ehk siis äh, vastavalt seadusele tuleb täita ka oma kohustusi, aitäh! suur aitäh sulle, Ann! ja nüüd annan sõna Eduardo Cabritale, kes on Portugali Rahvusassamblee president. suur aitäh! kindlasti selline parlamendivaheline kohtumine panustab kahe olulise defitsiidi vähendamisele. üks siis läbipaistvuse ja demokraatia defitsiit otsustusprotsessis ning teiselt poolt majanduspoliitika väljatöötamise defitsiit või korralduse defitsiit loomulikult on meie prioriteetideks majanduskasv ja töökohtade loomine. see näitab väga selgelt, et viimase kahe aasta jooksul on Euroopa Liit reageerinud liiga hilja ja mitte õigesti. nii et paraku ilmselt majanduslangus Euroopa Liidus endiselt jätkub ja tegelikult alguses äh, oleks, puudutas see kriis justkui ainult äh, perifeerseid riike, ainsaks lahenduseks peeti kärpepoliitikat, nüüd aga sellise lahenemise tagajärjeks on see, et süsteemne, süsteemsed probleemid on laienenud tervele Eurotsoonile ja edasi ka juba äh, laiemalt Euroopa Liidule. nüüd need aspektid, millele äh, peaksime eh, tegelikult Euroopa Liidus keskenduma. Portugali juhtum on väga selge. see on näide sellest, eh, kuidas olla tõhus ning kuidas tegutseda otsusekindlalt, tagades eh, ka sotsiaalse ühtekuuluvuse, samas rakendades ellu aga väga ranget kärpepoliitikat majanduslikud tagajärjed on olnud katastroofilised, aga väga kõrge töötus, juba kolm aastat majanduslangust ja langus ja ka väga tõsine eh, sotsiaalne kriis. seega kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia juhiks meid õigele teele. nimelt see aitaks meil keskenduda jällegi konkurentsivõime parandamisele, ning äh, avalike, äh, avaliku sektori investeeringutele infrastruktuuridesse. ma oleks tahtnud sõna võtta tegelikult juba eelmises punktis, aga äh, põhimõtteliselt me räägime siin ju majanduskasvu strateegiast, ja sellest, kuidas kärpeprogramme tuleks kohandada vastavalt vajadusele. nii, et vältida struktuurseid probleeme ja mitte pannes ohtu majanduskasvu taastumise võimalusi nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. meil on vaja strateegiat, kus kärbetega kaasneksid ka investeeringud, just avaliku sektori investeeringud. lahenduseks ei saa olla Euroopa Liidu eelarve vähendamine, vaid pigem majanduspoliitika suurem koordineerimine, rohkem solidaarsust ning ka demokraatlikku läbipaistvust. vastuseks ei ole mitte vähem Euroopat, vaid rohkem äh, kuid siiski rohkem solidaarset Euroopat, mis tugineks majanduskasvu ja töökohti looval strateegial. suur tänu ja nüüd Kreeka äh, parlamendi nimel on sõna härra Gerontopoulusel, aga tundub, et ta ei soovigi enam sõna ja sel juhul annan sõna Helga Trüppelile, kes on Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni liige. suur tänu, härra esimees ka äh, mina tuleksin selle strateegilise küsimuse juurde, mida me oleme nii tihti kuulnud nüüd, kui me oleme rääkinud sellest, et meil on vaja konkurentsivõimet, majanduskasvu ja uusi töökohti. aga ma sooviksin teada, kust kohast see uus majanduskasv peaks äh, lähtuma? mina arvan, et äh, see tuleb ainult sellisel juhul, kui me rohkem investeerime haridusse, teadusesse, võitleme noorsoo tööpuudusega ja me peaksime ka vaatama äh, Äh, ühelt poolt küll, kuidas majanduskasvu genereerida, aga teisalt see peab vastama ka meie keskkonnaeesmärkidele. see tähendab, et meie investeeringud äh, peavad olema suunatud just äh, keskkonnasõbralikesse tootmisharudesse, kus see on see, kust peab lähtuma jätkusuutlik majanduskasv ja seetõttu meil on vaja sellist eelarvet, mis võimaldaks meil just sellisesse valdkondusse investeerida, investeerida. see annab just õiged vastused, kuid minu meelest praegu just äh, ähvardab meid vastupidine, sellepärast et kui äh, netomaksjariigid äh, ennast läbi suruvad ja oma eesmärgid läbi surevad, läbi suruvad ning ka oma põllumajanduse eesmärgid läbi suruvad, siis sellisel juhul me vähendame investeeringuid just kõikidesse nendesse valdkondadesse, mida me seni oleme rõhutanud, nimelt jätkusuutlik areng, keskkond, haridus ja nii edasi. nii et tegelikult me kavatseme siin hakata tegutsema sellele vastu, mida siin poliitilises äh, kaunissõnalisuses alati rõhutatakse ja ma sooviksin, et äh, Iirimaa oma eesistumise ajal Äh, tõesti mõtleks sellele, kuidas me oma eesmärke saaksime läbi viia. Bill Gates oli eile Berliinis sotsiaaldemokraatide juures ning tema äh, rääkis äh, finantstehingu maksust ja ma tean, et liikmesriikides endiselt veel arutatakse ja vaieldakse selle üle, kas see on õige või vale otsus. üksteist liikmesriiki on nüüd valmis selle maksu sisseviimisega. mina leian, et see on äärmiselt õigeaegne ja äärmiselt oluline meede selleks, et pangandust reguleerida, finantsturgusid reguleerida ja samaaegselt need sissetulekud peavad äh, minema e-, Euroopa Liidu eelarvesse, mina leian, et härra Levandovski on teinud väga hea ettepaneku, sellepärast et kui finantstehingu maksu Äh, kaasata Euroopa Liidu äh, eelarvesse, siis sellega me saaksime samavõrra kahandada äh, ka liikmesriikide eelarve puudujääki. nii et lõppude lõpuks võidaksid kõik ja ma loodan, et see finantstehingu maksu osas lõppude lõpuks ka lõplik seisukoht tuleb. ja lõpetuseks ma tean väga hästi, millised arutelud käivad liikmesriikide parlamentides ja ja, ja kui me siin Euroopa Parlamendis nõuame eelarve suurendamist, siis me ei tee seda mingisugusest institutsionaalsest egoismist, vaid äh, selleks, et teha paremat poliitikat äh, Euroopa Liidu kodanikele. ja ma loodan, et sellest sõnumist saadakse aru nii nõukogus kui ka kõikides liikmesriikides, aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna Hollandi Äh, parlamendi esindajale härra proua Lukasele. suur aitäh! Hollandi parlament toetab äh, seda, et Euroopa Liidu eelarvet kaasajastiks, me tahaksime, et suurendataks äh, kulutusi teadus- ja arendustegevusele ja vähendataks kulutusi põllumajanduspoliitikas ja ühtekuuluvuspoliitikale, vaid avatud turgude puhul ning samuti ühendatud lähenemisel puhul arendus- ja teadustegevus on meil võimalik Euroopa Liidu ettevõtetel leida tee uutele turgudele ning olla innovatiivsed. me peame läbi innovatsiooni väljuma majanduskriisist ning leidma lahenduse väljakutsetele, mis meie ees on. Euroopa Liidu eelarve kaasajastamine kujutab endast olulist sammu edasi tulevikku ja me loodame, et veebruaris ülemkogus ka toimub läbimurre selles osas. nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend, me tahame keskenduda teadustegevuse kvaliteedile ning samuti konkurentsivõimeline, peame kulutama oma raha kõige paremate teadusuuringute meeskondade peale ja sellistele meeskondadele, mis pakuksid lahendusi, millest saame me kasu kõik. me ei tahaks, et samas peab keskenduma ka näiteks äh, infrastruktuurialastele uuringutele liikmesriikides ning ka naise, naisteadlaste kaasamisele. oluline on ka ühise patendisüsteemi loomine ja äh, ebavajalikust halduskoormusest vabanemine. nüüd äh, lähme põhja poole ja annan Rootsi parlamendist sõna härra Bernandsonile, palun. kas ma hääldasin seda nime õigesti? Äh, suur tänu, härra esimees, äh, sõnasõjamise eest, siin ma istun. Äh, see küsimus, mis meie tänasel kohtumisel on aktuaalne, ehk kuidas Euroopa Liidu eelarve toetab liikmesriike nii, et nad saaksid oma eesmärke saavutada ja kuidas see aitaks ka kaasa kriisist väljumisele? kuidas sellele vastata? Ehm, me oleme juba kuulnud seda üldist vastust ka varasemates sõnavõttudes, nimelt et Euroopa Liidu eelarvet tuleb tugevasti moderniseerida ja eh, see tähendab ka seda, et me suurendaksime investeeringuid nendes projektides, mis äh, suurendaksid tööhõivet ja äh, et äh, selles raamistikus ka prioriteerida neid projekte, mis oleks olulised Euroopale. kui kuulata tänaseid sõnavõtte, siis tundub, et me liigumegi selles suunas, aga probleem on selles, et äh, kui meil tuleb äh, prioriteete ümber paigutada, näiteks mis puudutab põllumajanduspoliitikat, siis seal tekivadki rasked momendid. meie Rootsi sotsiaaldemokraadid toetame Euroopa Liidu eelarve moderniseerimist aga kas äh, on ikka nii vajalik see, et Euroopa Liit nii tugevasti toetab kokkuhoiumeetmeid? vastus võib ka olla ka ei, sest eh, liitmisriikide eelarved on eh, mõnede aastate jooksul juba kasvanud kiiremini kui Euroopa Liidu eelarve. iga eelarve eraldiseisvat, peab ju ikkagi tuginema omaenda tegevuse tulemustele. Ehm, igas komisjoni dokumendis või ka nõukogu eh, dokumendis rõhutatakse seda, et majanduskasv, konkurentsivõime suurendamine, töökohtade loomine on Euroopale väga tähtis. probleem on aga selles, et peaaegu iga äh, programm kohalikul tasandil on aga allutatud väga rangetele kohu, kokkuhoiumeetmetele ja tulemuseks ongi majanduslanges äh, Euroopa Liidus. ehk teiste sõnadega, tegemist on ohtliku olukorraga, kui me tahame sellest destruktiivsest arengu äh, tsüklist välja tulla, siis tuleb kohe tegutseda ja teha järgnevat. Euroopa Liidu eelarvet tuleb moderniseerida ja teiseks kriisipoliitikasse tuleb sisse viia ka sotsiaalne dimensioon. me ei saa kogu aeg ainult rääkida kokkuhoiupoliitikast, vaid me peame rääkima ka tööpoliitikast suur aitäh ja nüüd äh, pöördume tagasi Iirimaale. palun. suur tänu ja mul on väga hea meel, et ma täna saan selle väga äh, austusväärse mm, foorumi ees rääkida ja ja mul on väga hea meel, et äh, me oleme siin kokku saanud, et üksteise mm, seisukohti paremini mõista. ja ma loodan, et me jõuame ka selle vastastikuse mõistmiseni ja ja ma sooviksin kolleeg Klintši tänada eh, tema väga eh, hea sõnavõtu eh, eest ja ma loodan, et sellele järgnevad ka samaväärsed Euroopa Parlamendi saadikute sõnavõtud. nüüd, mis puudutab omandiküsimust, seda täna on juba arutatud, ma arvan, et et omanditunne ja vastutustunne peab äh, tekkima mitte ainult oma ähm, liikmesriigi eelarve eest, vaid ka äh, institutsioonide eelarvete ees ja see tähendab koordineeritud pingutusi. see tähendab, et iga liikmesriigil on äh, erinevad vajadused, mõned liikmesriigid vajavad ähm, rohkem kulutusi põllumajandusse, teised jällegi rohkem teistesse tööstusharudesse, millised iganes need erinevad vajadused on, siis me peame nendega arvestama, näiteks Iirimaal on meie jaoks väga oluline põllumajandus selleks, et me saaksime välja sellest kitsikusest, kus me praegu oleme, üheksakümmend protsenti toodangust läheb eksporti ja me ekspordime terves äh, maailmas. ja me teeme seda äh, tööd, äh, mida me peame ära tegema majandusvaldkonnas ning ma loodan, et meie pingutustega ka arvestatakse ja, ja väga kehv Ähm, oleks Euroopa Liidu eelarve jaoks, äh, kui äh, kärpida e, e, Euroopa Liidu eelarvet samal ajal, kui liikmesriigid peavad oma eelarvet kärpima nendel põhjustel, mida me juba oleme maininud. mis puudutab nüüd kasinust, siis, siis öö, äh, Äh, parlamendid äh, peavad äh, oma eelarveid kärpima ja me teame, et see on väga valus kõikidele meie kodanikele, kuid me peame seda tegema, aga mida me vajame, me vajame tunnustust. me vajame tunnustust ka Euroopa Liidu poolt, et, et see, mida me teeme, on õige ja ja me vajame ka, et teised liikmesriigid kinnitaksid, et me sama kiirusega edasi liigume, kui me seda ei tee siis sellisel juhul me satume olukorda eh, viie-kümne aasta pärast, kus me endiselt esitame samu küsimusi, endiselt me üritame lahendada neid samu probleeme. ja mina leian, et äärmiselt oluline on, härra esimees, et me võtame tõsiselt oma vastutust praegu, enne kui selline olukord saadab, saabub ja ma kutsuksin üles liikmesriike, kes on juba üles näidanud, et, et neil on väga öö, äh, tugevad äh, meetmed võetud, et nemad teeksid äh, selle äh, töö ära, mis nad peavad tegema praeguste piirangute raames, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg, ja palju õnne Iirimaale selle eest, et olete eeskujuks siin kõigile, teie peaminister käis paar päeva tagasi siin Euroopa Parlamendis ja demonstreeris seda, kui julgeid valikuid olete teinud äh, oma kodumaal. Ivailo Kalfin, kes on meie raportööriks koos Anne Jenseniga siis mitmeaastase finantsraamistiku osas, palun. Like suur tänu, härra esimees, ma sooviksin jagada teiega ma paari muret, jagada paari muret meie rahvusparlamentide esindajatega, sellepärast et peatselt äh, leiab aset ülemkogu, kus võetakse vastu ka olulisi otsuseid finantsküsimuste osas ja sellisel juhul me võime olla silmitsi probleemidega, mis tulenevad sellest, et et millised on äh, arvamused liikmesriikides. ja me peame eh, arvestama ka seniste meeleoludega eh, parlamentides ja ma tooksin teile näite, et eh, asi ei ole ainult selles, et me soovime rohkem raha küsida, me peame arvestama sellega, et Euroopa Liidu eelarve on viiskümmend kor-, viiskümmend korda väiksem kui riiklikud eelarved. kui me aga vaatame, milline mõju on Euroopa Liidu eelarvel koos riikliku eelarvega, siis me peame olema väga ettevaatlikud, sellepärast et novembris viimane ettepanek ei, seda ettepanekut ei ole külmutatud, paljud kolleegid ütlevad, et see ettepanek on külmutatud, kuid siin on räägitud ka sellest, et me viime e-, eelarve mahu tagasi aasta kaks tuhat kaheksa tasandile ja me peame sellega üritame aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada. nii et eh, riiklik eelarve ei saa kahe tuhande kaheksanda aasta tasandile külmutada järgmiseks kümneks aastaks. nii et kui me räägime külmutamis, külmutamisest, siis me peame vaatama, millised numbrid on ja me peame need üle vaatama. kuid liikmesriigid on keeldunud eh, sellisest tegevusest. meil on vaja ka eh, suuremat paindlikkust, kui võetakse vastu riikides eelarved, siis siis äh, te soovite vähema rahaga rohkemat saavutada, kuid Euroopa Liidu tasandil sel-, äh, seda saavutada ei ole võimalik ja me ole, sõltume vägagi liikmesriikide eelarvetest, te peate ka sellega arvestama. nüüd omavahendid, äh, härra Lamassuur juba mainis seda oma avasõnas, me ei, me ei soovi mitte suuremat eelarvet oma vahenditega, vaid me soovime suuremat sõltumatust, et me ei oleks nii sõltuvad liikmesriikide eelarvetest ja nende panustest ja ma arvan, et see on kindlasti ka heaks uudiseks ähm, kõikidele äh, rahandusministritele, kes löövad kaasa majanduspoolaasta raames, nii et see ei ole mitte rohkem äh, raha Euroopa Liidu eelarvesse, vaid see on lihtsalt menetluste lihtsustamine. ja nüüd edasi. mis puudutab Euroopa stabiilsusmehhanismi, siis meil on praegu uusi mõtteid äh, Ähm, euroala jaoks ja see on kõik väga tore, aga kui meil on mitu erinevat eelarvet, siis äh, lõppude lõpuks ähm, ikkagi samad maksumaksjad peavad neid äh, rahastama, nii et see, mida meie soovime teha, on, et me sooks, sooviksime saada ühte äh, ühist pilti Euroopa Liidu eelarvetest, et me et me näeksime, millised on need erinevad programmid ja, ja mis on ette nähtud ka euroala jaoks vastasel juhul, kui tekivad sellised paralleelsed struktuurid, siis selline asi läbi ei lähe, see on see, mida parlament soovib. ja me näeme, et ähm, nõukogu seni ei ole soovinud äh, nendele nõuetele vastata ja, ja kui kui järgmisel nädalal otsus selliselt langetatakse, siis ma kardan, et Euroopa Parlament ei saa oma jah-sõna anda sellisele menetlusele, aitäh. suur aitäh ja nüüd lähme nüüd Musta mere äärest Läänemere äärde ja jõuame Poolasse. ja siin on Euroopa, äh, vabandust, Poola parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimees härra Kalaševski. noh, inib. kas teda ei ole saalis? jah, vabandust, hääldasin siis teie nime valesti Pochodzę z południowej części Polski, a więc oddalonej od Morza Bałtyckiego o około 600 kilometrów, no ale... Suur tänu, nii et mina tulen tõesti eh, Poola lõunaosast ja sealt on eh, Läänemereni, Läänemereni veel päris pikk maa, kuigi jah, tõepoolest Poola piirneb eh, Läänemerega. volinik Levandovski ütles, et ähm, et järgmine eelarve saab olema väiksem kui eelnevad. samal ajal kohustused äh, suurenevad iga-aastaselt ja selle, ja see on seotud ka meie ambitsioonide suurenemisega, nii et need ülesanded, mida me peame täitma, nende täitmine muutub äh, raskemaks. ja siin on tegu äh, sellise uue suunaga. ja oleks väga hea, kui me leiaks, leiaksime suuna äh, viisi, kuidas me saaksime oma kohustusi ja ressursse ühendada. me peame hakkama saama tunduvalt väiksema eelarvega. ja tõsi on see, et see vähendatud äh, eelarve loomulikult mõjutab ka Euroopa Liidu kulutusi. meie Hollandi kolleeg küsis, kuidas me sellega hakkama saame. see eelarvevahend, mille me vastu võtame, mitmeaastane finantsraamistik, Äh, mis arvatavasti mõne nädala pärast vastu võetakse, kuid äh, arvatavasti on juba liiga ähm, hilja, et seda eelarvet äh, eel kaasajastada, nii et arvatavasti alles peale aastat kaks tuhat kakskümmend me saame hakata kaasajastama eelarvet ja volinik Rehn ütles eelnevalt, et kriisi põhjus seisneb selles, et liikmesriikide rahvas, rahvamajandused on väga erinevad ja olukord on tänapäevalgi selline ja seetõttu ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika peab äh, tasakaalustama liikmesriikide rahvamajanduste erinevusi. ja mul on väga hea meel selle üle, et ühtekuuluvuspoliitikal on nii palju toetajaid ja loodetavasti see poliitikavaldkond ka säilub. peale selle siin räägiti ka sellest, kui oluline on edasi viia teadusarengu tegevust. ja selles valdkonnas on äh, liikmesriigiti jällegi väga suured erinevused, me näeme, millised on seitsmenda raamprogrammi analüüsi tulemused ja ma loodan, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia neid erinevusi natukene vähendab. ma loodan, et äh, teadlased äh, nendes äh, riikides, kus teadusvaldkonnas olukord ei ole väga positiivne, saaksid oma tiibu sirutada ja tulevikus tegutseda nendes riikides, kus olukord on parem, aitäh! suur aitäh ja nüüd on sõna Kreekast härra Antonis Pesasil. suur tänu, härra esimees koostöö Euroopa poolaasta raames on absoluutselt vajalik selleks, et jalule seada demokraatlik legitiimsus otsustusprotsessis Euroopa Liidus. kuid me loodame, et see koostöö on tulevikus paremini korraldatud ning süstemaatilisem. nagu me teame, siis Kreekas on käimas majandusstabiilsuse taastamise programm aastal, aastaks kaks tuhat kolmteist. me oleme võtnud vastu reformikava ja see näitab, milliseid pingutusi me oleme valmis tegema. pingutusi, mida me teeme hoolimata sellest, et majanduslangus kestab Kreekas juba viiendat aastat. nüüd äh, paar aspekti, kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika, vastavalt kasutada olevatele andmetele võib eeldada, et tulevikus kujuneb olukord praegusest üsnagi erinevaks ning et majanduslanguse negatiivsed tagajärjed on siin eriti teravalt tunda. Euroopa Liidus tegelikult Ühtekuuluvusfondi vahendite jagamine toetub täiesti iganenud põhimõtetel tuleks arvesse võtta SKT äh, suurust ning samuti töötuse kasvu, äh, kui jagatakse Ühtekuuluvusfondi vahendeid. edasi, teadus- ja arendustegevus on samuti väga tähtsal kohal liikmesriikide konkurentsivõime suurendamisel mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka ülemaailmselt majanduslanguse tagajärjena aga võib juhtuda, et need liikmesriigid, kus on kõige suuremaid raskusi, ei saa investeeringuid teha majanduskasvu soodustamiseks. Euroopa Liidu sisese konkurentsivõime eh, vähendamisele tuleb piir panna ja kolmandaks kommentaariks tahaksin rääkida kulutustest, teate isegi, et suureks Euroopa Liidu väljakutseks on luua omavahendite kombinatsioon, mis võimaldaks Euroopa Liidu poliitikaid ka ellu rakendada. nii et siis omavahendid, finantstehingute maks või ka muud igal juhul peaks omavahendite süsteem töötama tõhusalt, ilma et see suurendaks halduskoormust. suur aitäh! tegemist oli eriti huvipakkuva sõnavõtuga. nüüd tahaksin anda sõna Thierry, Thierry Leidenile. kas ta on siin kohal? tundub, et ta ei soovi sõna siis sel juhul Euroopa Parlamendist härra Salvador Garriga, palun. suur tänu, härra esimees. ma tean, et rahvusparlamentide esindajad, kes siia kohale on tulnud, on ka väga Euroopat pooldavad ja ilmselt nende koduparlamentides võib juhtuda, et seda teemat on ka raske käsitleda, just seda Euroopa Liidu teemat. nüüd aga siin me peaksime esitama järgmise küsimuse, et kas teie ja teie liikmesriikide parlamendid tõesti usuvad, et Euroopa Liidu eelarve on Euroopa lisandväärtuse kehastus? kui sellesse rahvusparlamentides ei usuta ning Euroopa Liidu eelarvet võetakse kui nii-öelda kahekümne üheksandat eelarvet, kui arvestada ka Horvaatiaga, nii et eelarvet siis, mis lisanduks veel liikmesriikide eelarvele, siis peaksid nad küll pöörduma oma valitsuse poole selleks, et jah, tõesti, Euroopa Liidu eelarve järgmise seitsme aasta jooksul peaks olema kahekümne kahe miljardi võrra väiksem kui praegu, aga kui ikkagi usutakse ka rahvusparlamentides, et äh, oluline on seista hea äh, muude aspektide eest või usutakse kas või natukenegi, et Euroopa Liidu eelarve on veidi antitsüklilise iseloomuga või et rasketel kriisiaastatel vaid Euroopa Liidu eelarvest saavad tulla kesk- ja, keskpika ja pika perspektiivi investeeringud, kui usutakse ka seda, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on Euroopa majanduskasvu toetav strateegia, mida tuleks rahastada, ja kui usutakse ka seda, et ülemkogu öö, välja töötatud järeldused, mis on saanud toetuse Euroopa Parlamendis, siis meie Euroopa Parlamendi saadikutena palume teilt abi. abi selleks, et veenda rahvusparlamente ja liikmesriikide valitsusi selles, et mitte kõike ei peaks vaatama Äh, liikmesriikide panuse valguses Euroopa Liidu eelarvesse, vaid äh, arvestades ka Euroopa Liidu poliitikate edust, olgu siis tegemist põllumajandus ühtekuuluvuspoliitikaga või ka välismõõtmega äh, mis tegelikult kõik on nüüd järgmise seitsme aasta jooksul ohtu sattunud, minu arvates on siin ka seos Euroopa poolaastaga täiesti selge nii et Euroopa Parlament igal juhul võitleb selle kõige ees ja palun see sõnum edastada ka rahvusparlamentidesse. suur aitäh, kallis kolleeg, ja nüüd ma annaksin sõna Lordide Koja eh, nimel paruness O'Cathanile. tänan väga palju on siin räägitud äh, teadusuuringutest ja innovatsioonist, et edendada majanduskasvu, aga kui me räägime Horisont kaks tuhat kakskümnest ja mitmeaastasest finantsraamistikust, mis on omavahel seotud, siis äh, tuleb öelda, et äh, säästumeetmed ja kriis on siin negatiivset äh, võimendanud ja kuidas äh, oleks võimalik äh, teie arvates täpselt arvestada välja investeeringute tulusus? me julgustame investeerima innovatsiooni ja oleks tõesti väga hea teada, kuidas komisjon analüüsib teadus- ja arendustegevuse kulutõhusust lisaks traditsioonilistele äritegevuses kasutatavatele arvutustele. edasi. Saksamaa rohelised on siin maininud finantstehingumaksu ja ma tahaksin esitada küsimuse, kas Euroopa Komisjon on äh, uurinud äh, finantstehingumaksu mõju eelarvetele kas nende hiljutised äh, mõju hinnangud, mitte ei ole öelnud, et see ettepanek ei too kaasa märkimisväärset omavahendite kasvu, mida on soovitatud eelarves. suur tänu ja ma annan sõna härra Giorgettile, kes on äh, Itaalia parlamendi eelarvekomisjoni esimees Eh, tänan. ma tahaksin öelda, et ma olen väga tänulik selle eest, mida ütles härra Marini. see oli aus sõnavõtt ja mina üritan ka olla aus. ma ei ole siin mitte esimest korda ja kahjuks äh, tuleb äh, tõdeda, et äh, demokraatliku legitiimsuse küsimus eelarvealastes otsustes äh, jätab tõesti väga soovida. see on väga keeruline teema. eriti, mis puudutab äh, majanduskasvu ja tööhõivet, siis tuleb mul äh, ka öelda, et enne voliniku kõnesid, aga pärast voliniku kõnesid äh, jäid äh, kõlama väga nõrgad äh, argumendid ja seetõttu ma tahaksin tulla veel kord tagasi legitiimsuse teema juurde. meie oleme ju rahva esindajad, mida on siin liigagi tihti toonitatud. ja mina kõnelen siin eelarvekomisjoni esimehena. nagu te teate, siis Itaalias me varsti läheme valimiskastide juurde ja eile olin äh, ma VKE-de konverentsil kohal, homme lähen ühele teisele konverentsile ja ma tean, et äh, arvestades Itaalias ja mujal Euroopas võetud meetmeid, äh, ei ole üldiselt inimestel tunnet, et asi oleks demokraatlikult legitiimne. ma ei räägi siin Euroopa Parlamendist, vaid ma räägin äh, sellest, kuidas Euroopa rahvas suhtub otsustajatesse. tihti tuleb äh, edastada neid emotsioone, millega kokku puututakse. näiteks äh, tööjõu maksustamine, seda mainisid ka Ühendkuningriigi kolleegid nüüd äh, finantstehingute maks veel ja rahade suunamine Euroopa eelarvesse. ühesõnaga, kui nüüd mõelda järele Euroopa üle, siis äh, tulevad silme ette kohe kõikvõimalikud fondid, seda mainis ka härra Lenovantovski, aga meie keskklassis äh, üritame küll jah edasi liikuda, aga ikka jälle me oleme silmitsi mingite reeglitega ja jah, keskmise suurusega väiksed ettevõtted kuidagi ei pääse nendele vahenditele ligi. edasi aasta eelarvetest ja ma kohe varsti lõpetan. Euroopa Liit kindlasti on võimeline vastu võtma olulised otsused, aga me oleme siiski silmitsi väga suurte raskustega, arvestades sellega, milline on meie majanduse olukord. suur aitäh, see on ka väga oluline märkus proua Aldo Sousa, palun, Euroopa Parlamendist. Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar todos e todos os parlamentares. suur aitäh, e-, esimees. ma tahaksin tervitada kõiki rahvusparlamentide liikmeid, kes täna siin meiega on üsna mitmed meist, kõigepealt volinik Levanovski ja siis kolleegid teistest parlamentidest on viidanud sellele, et kui me räägime mitmeaastasest ähm, raamistikust, e, mitmeaastasest eelarvest, siis me mitte ainult ei räägi külmutamisest, vaid väga suurtest äh, vähendamistest äh, Euroopa Liidu äh, eelarves järgmisteks aastateks ja meie ambitsioon võib-olla on liiga väike, suhteliselt äh, äh, sageli oleme me tegelikult äh, teinud vähem, kui aluslepingud meile võimaldaksid. ja võib-olla me Eh, ei olegi seal eh, olemas selleks, et solidaarsust üles näidata ja ümber jagada neid rahasid, vaid me oleme pigem ikkagi huvitatud sellest, et mitmeaastase raamistikus olemasolevad summad suureneksid. nüüd eh, Euroopa Parlamendis ja ka liikmesriikide parlamentides toimub arutelu ja ähm, Euroopa äh, ka, ka nõukogus äh, kogu aeg äh, räägitakse eelarve teemal, aga liikmesriikide parlamendid mängivad nendes aruteludes väga olulist rolli, et jõuda õigete lahendusteni. ja ma ei arva, et oleks õige öelda, et majanduskriis pani meile peale kärpemeetmed ja kasinusmeetmed. kasinusmeetmed olid poliitiline valik, mille langetasid liikmesriigid ja komisjon. ja siis kohanemisprogrammid on ähm, mõnedele riikidele suunatud selleks, et ei tekiks täielikku sotsiaalset kaost ja kui me vaatame veel kord eelarvet, siis minu arvates on finantstehingute mahk väga oluline kahel ähm, põhjusel. esiteks Euroopa Liidu ressursse arvestades, äh, siis pikaajaliste äh, investeeringute seisukohalt on see tähtis ja minu meelest ka õigluse seisukoha pealt, sest raha on vaja mm, äh, teadusuuringutele eraldada ja mõeldes ka Euroopa kodanike mobiilsusele, on see tähtis. muidugi on mobiilsus ju vabatahtlik, aga kui me muudame selle kohustuslikuks, siis on see ju kohustuslik areng ja see ei edenda mitte kuidagi meie teadusalast tegevust, kõik need tegevusalad ei peaksid ju ikkagi olema pigem stabiilsed, nii et mõelgem nendele küsimustele. suur aitäh, kallid kolleegid, me oleme veidi ajahädas, viis kolleegi veel soovisid sõna, ma ei saa neile sõna praegu paraku anda. härra senaator, teil oli võimalik täna hommikul juba sõna võtta, nii et saate siis sõna uuesti täna pärastlõunal <laughs> no no no, no je, je, je suis désolé, monsieur Sen-. ma vabandan, härra senaator, aga ma lihtsalt ei saa lubata te, lubada teil seda öelda, mida te just ütlesite. täna hommikul te võtsite sõna, teie märkused olid, läksid täpselt, täpselt täkkesse. täna hommikul kuus inimest ei saanud sõna. paraku peavad tõlgid lahkuma siit kell üks, meil on siin lihtsalt sellised piirangud, me peame siis otsustama, kuidas seda nüüd, kui, milliseid valikuid teha, meil on siin sellised vastuolused vas,, vastuolulised vastuolud. ma tahaksin tänada äh, tõlke ja paluda neil jääda siia veel paariks minutiks ja annaksin sõna härra volinikule, et ta saaks vastata Äh, kommentaaridele, mida äh, täna siin tehti ja siis äh, proua, proua Trautmann võtab asja kohta. härra volinik, palun. jah, üritan siis kiiresti teha. eks ma siis üritan. nüüd selleks, et tagada legitiimsus, peab Euroopa Liit tõestama, et ta on just praegu kasulik me ei pea mitte inimestele ette kirjutama, kuidas nad oma elu peaksid elama, vaid näitama, et me oleme võimelised lahendusi pakkuma. nüüd äh, liikmesriikide eelarves äh, olevad piirangud, eriti investeeringute osas, siis tegelikult Euroopa Liit võiks olla osa lahendusest sellele, sest et me saaksime pakkuda pi-, mitmeaastast stabiilsust mitte aga ilma igasuguse struktuurita, nii et me peame ikkagi, äh, jääme Äh, mõistliku Euroopa eelarve struktuuri ning äh, makset, mõistliku maksete taseme juurde. Euroopa Liidu eelarve peab olema läbipaistev ja ka äh, liikmesriikide eelarved, sellest rääkis Rootsi esindaja. nüüd on Euroopa Liidus viieteistkümne riigi asemel juba kakskümmend seitse, varsti kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja vahe kahe tuhandenda ja kahe tuhande kümnenda aasta vahel on väga suur. tegelikult meie eelarve oli sellel perioodil üsna piiratud, see ka-, kasvas aeglasemalt kui liikmesriikide eelarve. nii et nüüd tuleks ikkagi võimaldada pädevuste ülekandmist Euroopa Liidu tasemele erandiks on vaid Rootsi ja Saksamaa, need on ainsad riigid, kus liikmesriigi eelarve kasvas aeglasemalt kui Euroopa Liidu äh, eelarve, nii et see näitab, kuidas on võimalik siis äh, või millised on piirangud selles osas, kuidas äh, rahastada rohkem Euroopat nii geograafiliselt kui ka äh, muust vaatenurgast. nüüd kaks tuhat üksteist, jah, teil on õigus, aga nagu paljud Euroopa Parlamendi äh, saadikud ütlesid, Helga Trüppel, Anne Jensen, härra Kalfin ja ka kõik teised, et enamik kärpeid tegelikult tulenevad läbirääkimiste loogikast ja nüüd aga liikmesriigid nõuavad veelgi rohkem kärpeid. keskenduda tuleb kaasajastamisele ja lisandväärtusele Äh, nemad ise aga äh, siis äh, kaitsevad vaid omaenda riikidele suunatud vahendeid ja nõuavad kärpeid mujal, nii et see ei sobi omavahel kokku, Euroopa Liidu eelarve kaasajastamine ning samal ajal kärpimine. tuleb rahastada investeeringuid ning keskenduda just Euroopa Liidu tööturule, seda ei eita keegi. Anne Jensen äh, nõudis seda, et seistaks hea just selle lisandväärtuse eest, aga vahendeid on meil vähe, kuid väikese, väikeste vahenditega Euroopa Liidu äh, tasandil tegutsedes on mul võimalik äh, ahah, ühesõnaga väikeste vahenditega on võimalik toetada siis näiteks kahte miljonit põgenikku Süüria laagrites, nii et äh, teinekord see summa võib olla iseenesest väike, aga äh, tekib siin selline kumulatiivne äh, efekt, kui seda kõike rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. nii et nagu siin ka kuulda oli, see protsess osutub kindlasti keeruliseks. finantstehingute maks tõhustatud koostöö. meil on vaja ikkagi avatust. finantstehingute maks oleks justkui uks parema tuleviku poole. veebruaris kindlasti seisavad Euroopa liidrid nüüd silmitsi väga suure ülesandega Euroopa Liit sai ju ka rahupreemia, nüüd peaksime me pakkuma rahalist rahu ka Euroopa Liidu ettevõtetele ja kodanikele üle terve Euroopa Liidu. suur aitäh, Katrin Trautmann, kes on eelarvekomisjoni raportöör selles küsimuses. jah, suur tänu, härra esimees, paari sõnaga ja väga kiiresti põhimõtteliselt on kõik parlamendisaadikud rõhunud sellele, et tegemist on kahekümne kaheksa liikmesriigi eelarve ja mitte mingisugune eelarve, mida üle ühed otsustavad ja teised siis jälle panevad selle küsimärgi alla ja nii edasi. nii et kui see on ühine eelarve, siis vaid nii saab see pakkuda lisandväärtust. nüüd äh, iga-aastane majanduskasvu analüüs, see peab kindlasti võimaldama Euroopa Liidu eelarvel mängida oma täit rolli, tegemist on äh, rahastamise katalüsaatoriga, aga täiendava rahastamisvahendiga, nii et sellel on täiesti äh, vältimatu roll, nii et iga-aastane majanduskasvu analüüs peaks sellele ka tähelepanu juhtima, nimelt et Euroopa Liidu eelarve panustab äh, jätkusuutliku majanduskasvu ning töökohtade loomise saavutamisse. nüüd kolmas märkus, mille tahaksin välja tuua siit arutelust, nimelt riigipõhised soovitused ja liikmesriikide panus. siin mainiti ka seda, et hetkel on, valitseb täielik ebavõrdsus selles osas, kuidas liikmesriigid Euroopa Liidu eelarvesse panustavad, nii et see küsimus tuleb ka läbi vaadata. kogu aeg tahetakse Euroopa Liidu eelarvet vähendada, seda tahavad liikmesriigid, Nad tahavad vähendada omaenda panust Euroopa Liidu eelarvesse, see võib meid viia ka eelarve ka tupikusse ja põhimõtteliselt tupikusse ka mitmeaastase finantsraamistiku osas kui vaadata liikmesriikide eelarve defitsiiti, siis tegelikult rahvamajanduse kogutulu arvast-, arvestades, siis ma loodan, et ikkagi me liigume edasi. miks nii? seda sellepärast, et Euroopa Liidu eelarve on investeeringute eelarve ja seega on väga tähtis, et kui me äh, väidame ka, et me tahame investeeringutega majanduskasvu soodustada, siis me ka tegelikult teeksime selliseid samme, mis ettevõtetele kasu tooksid. nüüd äh, demokraatiast ja legitiimsust, äh, mis peab ühendama Rahvusparlamendid ja Euroopa Parlamendi äh, seda muuhulgas ka Euroopa poolaasta raames ja lõpetuseks me peame nõudma liikmesriikidelt äh, loogikat. loogika on siin põhiline ja see on ka kodanike poolse usalduse aluseks. kui meie siin kinnitame neid ambitsioonikaid eesmärke, samas äh, neile aga vajalikke vahendeid suunamata, siis paneme ohtu nii oma usaldusväärsuse kui ka demokraatliku legitiimsuse eelarvekomisjon äh, väljendus väga karmilt näiteks kasutamata vahendite osas, samuti veel tasumata arvete osas. jah, me peame need arved tasuma. kui samal ajal on probleemi, probleeme võlgade teenindamisega, siis ei saa me nõuda seda, et me tegelikult siin Euroopa Liidus tekitaksime põhimõtteliselt ka endale võlad, nii et nii palju siis kokkuvõttes. suur aitäh, kallid kolleegid! tahaksin hakata lõpetama ja pal-, tänaksin kõiki teid siin osalemast, kuusteist sõnavõttu ja jätkuks meie Prantsuse senati kolleegi veidi ebameeldivatele märkustele, siis ütleksin, et mitte ühelegi parlamendisaadikule ei antud täna õigust kõnelda kaks korda. teiselt poolt vähemasti üks parlamendi, üks esindaja igast parlamendist, kes tahtis sõna ei saanud seda, nii et nii palju, kui mina tean nüüd, kui just keegi ei väida vastupidist. näiteks Prantsusmaa osas Rahvusassambleest ja Senatist said sõna öö, kaks esindajat, ehk siis kummastki üks. nüüd, küll aga on kolleege, kes ei saanud täna hommikul sõna, tõlgid peavad siit lahkuma, ma ei saa sinna midagi paralda, rohkem lihtsalt aega ei ole, aga nemad saavad pärastlõunal, kui nad sõna soovivad, seda siis eelisjärjekorras. ja annan seda teada ka kahele kolleegile, kes juhivad pärastlõunaseid töösessioone. nüüd, aga et lõpetada hea uudisega, loomulikult olete te kõik oodatud praegu lõunapausi ajal sööma ja ka sööma ühesõnaga meiega kõik koos, nii et edu siis pärastlõunat!